tere õhtust kõigile, aitäh, et te siia tulite ja näitate üles nii suurt huvi tänaõhtuse teema vastu, ma palun, et te istuksite oma kohtadele, nii et saaksime koosolekuga algust teha tahaksin kõigi ENVI liikmete nimel tervitada meie kolleege ITRE komisjonist, kes on tulnud siia arutama seda väga huvitavat teemat, millega me tegeleme ühiselt, Energialiidu juhtimine, niisiis meil on kaks raportööri, härra Turmes ITRE komisjonist ja proua Rivasi ENVI komisjonist ja mul on kahju, et äh, proua Rivasi ei saanud siia tulla. Uh, aga ma olen täiesti kindel, et äh, härra Turmes räägib ka tema nimel. Um, uh, ja meie kallis esimees, härra Puusek tööstuskomisjonist võtab ka sõna, nii et, et enne kui annaksingi sõna härra Turmasele, paluksin ka härra Puusekil natukene sellest äh, teemast rääkida, mille me justkui ITRE komisjonilt kaaperdasime. ja vabandust, proua Rivasi on see kaaperdaja. suur aitäh, ütleb härra Puusek, tere tulemast kõigile. tere tulemast ITRE komisjoni liikmetele, ENVI komisjoni liikmetele. tegemist on tõesti väga olulise teemaga sellepärast, et Energialiidu juhtimine on sildade loomine kõikide teiste õigusloomealaste ettepanekutega, mis puudutavad energialiitu, aga iseäranis taastuvenergiaallikatega, energiatõhususega ja see tegelikult annab meile võimu Euroopa Komisjoni suhtes, annab meile võimaluse edasi liikuda oma energiaallikate vahetusega nii et, et sellest aspektist on tõesti tegemist väga olulise õigusloome ettepanekuga, mis äh, loob siis silla erinevate sektoripõhiste ettepanekute vahel, nagu taastuvenergia allikad, mida ma mainisin Te olete äh, oma dokumentide hulgas saanud kahekümne kolmanda juuni koosoleku protokolli. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis loeme selle protokolli kinnitatuks. suur aitäh proua Valeanile et ta koos minuga seda koosolekut juhatab ja nüüd annan jällegi sõna eh, teile tagasi, proua Valen. aitäh. aitäh, härra Puuseka. nagu juba ütlesime, me alustame raportööridega, see tähendab siis härra Turmesega. Te saate sõna kuueks minutiks, palun. aitäh. ma ausalt öelda räägiksin ainult kaks-kolm minutit ja saaksin siis lõpus jällegi sõna, sest minu arvates on viisakas, kui saaksin ka sõnavõtjatele vastata. ma olen väga pikalt mänginud äh, jalgpalli ja mulle meeldis väga vabameelselt mängida ja ma olin alati kogu meeskonna selja taga, nii et, et äh, tere tulemast kõigile ma tahaksin, et mul oleks natukene aega äh, sõnavõttude lõpus, et ma saaksin viisakalt teie küsimustele vastata. ma tahaksin öelda, et äh, kindlasti pärast seda nädalavahetust äh, kõik need, kes ei suutnud Floridasse lennata ma loodan, et igatahes pärast seda, mis juhtus, on rohkem inimesi ja rohkem poliitikuid aru saanud, et kliimamuutused leiavad aset praegu. Eh, eh, hiinlased ei eh, looda hävitada USA tööstust või Euroopa tööstust. tegemist on tõesti väga tõsise probleemiga, tõsiseima probleemiga, mis inimkonna ees sellel sajandil seisab sellel teemal on väga palju teaduslikku kirjandust ja ma võin teile öelda, et kui mina selle teemaga tegelema hakkasin tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal, siis Saksamaa parlament äh, koostas dokumendi, seal parlamendis oli tollal kliimamuutuste doku-, äh, komisjon ja juba selles dokumendis räägiti sellest, et kui meri soojeneb rohkem kui kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa kraadi, siis tuulte äh, dünaamika muutub ja see just sel nädalavahetusel juhtuski. nii et, et asi ei ole uus, tegemist on probleemiga, mis on olemas olnud juba pikka aega kliimamuutused on mahu probleem. tegemist ei olegi selles, et äh, kuidas me kahe tuhande viiekümnendaks aastaks äh, soojenemise nulli kraadi juurde saame, vaid küsimus on selles, kuidas me sinna jõuame. kõik, kes koolis on natukenegi matemaatikat õppinud, peaks aru saama, et kui me tahame mahtu või ruumala vähendada, eh, siis me eh, peame tegutsema juba alguses eh, tõhusalt. kõik kliimaga tegelevad teadlased ütlevad meile seda. me peame paika panema oma süsiniku eelarve, nii et, et me vähemalt teame, kui palju me kulu, kulutame, nii et, et meil on äh, nädala lõpuks nii-öelda ka tea-, enam-vähem teada, palju meil raha veel järel on. ja just nimelt see, see süsiniku eelarve ongi ma arvan, et on kaks optimeerivat tegurit, mida me peame kasutama. üks on majanduslik tegur. mina Äh, pakuksin selle majandusliku optimeeriva tegurina välja makroregionaalsed partnerlused. kui me loome, näiteks võtame Läänemere ei ole ju oluline, kas need offshore äh, tuuleturbiinid on Soome vetes või Eesti vetes, oluline on see, et ähm, äh, ne, neid kasutatakse ühiselt, miks me ei viiks läbi ühist uuringut, milline on parim koht nende jaoks äh, Läänemerel, võib-olla hoopis Poola vetes. ja siis ähm, ehitame selle võib-olla toetusega Euroopa Liidu rahadest, äh, esitame, ehitame suure neljasaja, viiesaja tur-, turbiinilise offshore siis ähm, tuuleenergiajaama ja selles piirkonnas on ju palju tuult ja me saame seda tuult ära kasutada ka teiste riikide hüvanguks. ja teiseks, ärge mind nüüd lollitagem. asi ei ole üksmeele jõudmises erakondade vahel need muutused, mida me vajame, peavad aset leidma tehnoloogilisel tasandil, hoonetes, transpordis, energiasüsteemides. Need muutused, mida me vajame eh, ühiskonnas, vajavad selleks ka ühiskonna üksmeelset heakskiitu. nii et, et loobugem illusioonist, et valitsused üksi suudavad probleemi lahendada ja seetõttu mina ja Michelle eh, pakume välja partnerluse valitsuste, linnade, eh, vabaühenduste ja ettevõtete vahel. meil on vaja liikmesriikide tegevuskavades kohta, kus saaks arutada mitte üksnes kliimamuutusega seonduvaid ideesid, vaid ka seda, kuidas ja kes need ideed ellu viib, kuidas me edasi liigume. suur aitäh ja nüüd jään ootama teie küsimusi. aitäh. ja mina esitaksin küsimuse tuule kohta Rumeenias, aga hea küll, ma ei tee seda alustame siis variraportööridest ja härra Höökmark on esimene. aitäh. ja aitäh ka meie raportöörile. tegemist on tõepoolest väga ambitsioonika eh, dokumendiga, ma ütleksin, et see on tõesti äärmiselt ambitsioonikas ja võib-olla, ja see on nii kompliment, kuid ka ettepanek võib-olla natuke liiga palju äh, lastakse komisjonil ise väi tegutseda ja seetõttu mina sooviksin, et me jääksime rohkem komisjoni ettepaneku juurde kui lähtepunkti juurde. mul on natukene erinev kogemus härra Turmese omast aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa. mina koos teiste kolleegidega olime siis äh, Rootsi parlamendis ja meie kehtestasime siis äh, ülempiiri CO2 heitmetele koos mõnede kolleegidega ja tollal see ei olnud väga populaarne ettepanek, aga me saime siiski enamuse toetuse. ja sellest õppisin ma ühte asja. Äh, asju ei lahendata ainult eesmärkide või sihtarvude paikapanemisega meil on vaja teistsugust mehhanismi, mis võimaldab arengut. meil õnnestus äh, kaitsta tuumaenergiat, aga samuti äh, panna alus biokütuste arengule ja teistele taastuvenergiaallikatele me tuginesime oma arengus äh, nõudlusele ja pakkumisele ja innovatsioonile Äh, me seda ei planeerinud või poliitiliselt ei pannud erinevaid samme paika, lihtsalt raamistik oli olemas. minu arvates on väga oluline, et me läheksime samas vaimus edasi. me kõik teame, et me peame saavutama Pariisi kliimaleppes seatud eesmärgid. Äh, me ei hakka siin härra Trumpiga vaidlema ning me teame, et me peame lõpule viima ja saavutama energialiidu loomise kõigi nende positiivsete järelmitega, mis sellest tulenevad. minu arvates on äärmiselt oluline, et me pööraksime kõigepealt tähelepanu juhtimisele. selles raportis me ei räägi uute poliitikate väljatöötamisest. me räägime siin sellest, et meil on energialiit, mis suudab oma ülesandeid täita, see oleks kõige esimene asi. teiseks, peame hoolitsema selle eest, et me saame hõlmada uute konkurentide, uute energiaallikate teket, ähm, kõiki neid, kes saavad Euroopa kodanikele anda uued jätkusuutlikud ja keskkonnasõbralikud energiaallikad, aga suudavad meil äh, anda energia, mis aitab äh, säilitada ja arendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet, sest me peame arenema, muidu me ei ole edukad. kolmas asi see puudutab regionaalset koostööd. me peame olema ettevaatlikud äh, ja arvestama koostöö käigus liikme, erinevate liikmesriikide seisukohti ja samuti peame tegelema nende struktuursete muutustega, mida me äh, turupõhistes raportites, energiatõhususe raportis ja muudes raportides oleme paika pannud äh, me ei saa siin valitsemise või juhtimise vallas uusi poliitikaid paika panna, me peame hoolitsema selle eest, et Energialiit suudab täita oma ülesanded, et meie täidame oma poliitilised lubadused, aitäh. aitäh, härra Höökmark, proua Tele järgmisena aitäh, lugupeetud esinaine, ma tahaksin tänada kaasraportööre selle mõttevahetuse eest, mis meil siiamaani on toimunud, ma loodan, et äh, igaühe, äh, iga fraktsiooni eesmärgid võetakse arvesse selleks, et me saavutaksime tõesti üksmeelel põhineva kok-, kokkuleppe äh, energialiit peab olema vahend, mis võimaldab väga hästi koordineerida kõiki energia- ja kliimapoliitikaid ja saavutada need eesmärgid, mis Pariisi kokkuleppes on paika pandud Ehm, on väga oluline, et kõik liikmesriigid selles ettevõtmises osalevad, aga see tekst ei tohi olla ka liiga ettekirjutav, see peab olema selline üldine ja siin ei tohiks olla loetelu uutest meetmetest, mida tuleb rakendada. liikmesriikidele tuleb võimaldada paindlikkus, sest nemad on kõige pädevamad, neil on teadmised oma riigi olukorra kohta ja need võimaldavad neil oma energiaallikaid kombineerida Äh, liikme, liikmesriigid aga peavad olema seotud nende kohustustega, mis nad endale on võtnud. Äh, Euroopa Komisjonile tuleb anda vahendid selleks, et ta saaks hõlmsasti kontrollida, mil määral liikmesriigid on edasi liikunud äh, me peame hoolitsema selle eest ka, millised on meie Euroopa eesmärgid. üks võimalus näiteks taastuvenergiaallikate val-, Äh, vallas oleks ähm, äh, etaloonide ja orienteerivate näitajate kasutamine, mis kõik liikmesriigid on paika pannud. Äh, mulle tundub, et see on palju realistlikum ja pragmaatiline lähenemine, kui me lihtsalt mingid suvalised arvud paika panema. me teame väga hästi, et areng ei toimu sirgjooneliselt ja mis puudutab kaubandusaspekte, siis ma toetan täielikult härra Höökmarki ettepanekut, ma arvan, et me peaksime olema äh, Äh, pragmaatilised ja äh, äh, laskma kõigil arvestada selle olukorraga, mis valitseb liikmesriikides, me ei tohi soodustada liigset bürokraatiat, me ei tohi liiga kõrgeid ja keerulisi eesmärke seada, me peame kõik ühiselt liikuma õiges suunas, aitäh. aitäh. proua Griffin järgmisena. aitäh kõigepealt tahaksin tänada raportööre eh, selle eest, et nad on koostanud väga ambitsioonika raporti. mul on väga hea meel, et EKRE ja ENMi komisjon teevad jälle koostööd ja väga tore on töötada koos Carlos Sorinoga sellel teemal ja me leiame, et sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekud on väga oluline edumeelne lisandus. ma tahan, et me kolleegid koostaksime ambitsioonika raporti, mis Äh, toetab meie äh, võetud kohustusi COP üheteist, kahekümne ühe raames ja et me tõesti teeniksime Euroopa kodanike huve. meie muudatusettepanekutel on kolm peamist eesmärki. Äh, seostada kliima ja energia vallas seatud eesmärgid ja kohustused. meil on vaja terviklikku lähenemist energiaallikate vahetusele ja kliimamuutuste eesmärkidele, sellepärast et eh, muidu ei saavuta neid eesmärke, mis oleme seadnud aastateks kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat viiskümmend ja me peame jätkama oma tööd eh, taastuvenergiaallikate osas, peame olema ambitsioonikad me peame ka äh, hoolitsema nende inimeste eest, kes endale energiat lubada ei saa me peaksime kasutama ära võimalust äh, äh, ja panema liikmesriigid võitlema sellise energiavaesuse vastu äh, et tõesti toimuks, et luuaks fond, kus rahastada õiglaselt uutele energiaallikatele üleminekut. me peame arve, sest inimesed peavad muutma oma harjumusi, see tähendab tööviiside muutmist ja see tähendab, et inimesed vajavad koolitust, uusi oskusi ja ega toetust neile, kelle töökohad muutuvad äh, nende muutuste tulemusena, me ei tohi inimesi maha jätta ma tervitan raportööri lähenemist ja tervitan ka neid muudatusettepanekuid, mis ALDE ja EFTD on siiamaani teinud ning jään ootama koostööd selleks, et meid toetaksid ka teised fraktsioonid ja teeksid seda väga ambitsioonikalt, aitäh. aitäh, härra Sorinio järgmisena. härra Sorinio. aitäh. kõnelejal ei ole mikrofon sees või tähendab, ta mikrofon ei tööta korralikult niisiis, nagu äh, kaasesimehed ütlesid, äh, see õigusakt on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, see seob energia ja kliimamuutustega seonduva poliitika, muudab planeerimise lihtsamaks ning kehtestab liikmesriikidele riiklikud kohustused Neid on juba mainitud erinevates kavades ja kogu selle protsessi lõpuks on meil Euroopa Liit, mis tegutseb ladusamalt, kus on parem energiapoliitika ning e, järgitakse neid eesmärke, mis on paika pandud Pariisi kokkuleppes raportööride poolt tehtud töö on suurepärased, nad on tõesti väga hästi töötanud me oleme juba teinud edusamme erinevatel variraportööride kohtumistel ja see kõik näitab, et me oleme suutelised leidma väga häid kokkuleppeid kahes komisjonis, selliseid kokkuleppeid, mis võimaldavad enamusel neid täiskogul toetada ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me peaksime silmas, et äh, lisaks äh, sellele, et me seome omavahel energeetika ja kliima, äh, sellistes raportites tegeleme me ka jätkusuutlikkuse teemaga. me tahame hoolitseda selle eest, et meil toimub üleminek uutele energiaallikatele, me võitleme ebavõrdsuse vastu, mis puudutab energiaallikatele juurdepääsu, me tahame samuti luua töökohti, edendada investeeringuid ja nõnda edasi ja seetõttu peame seda raportit kasutama kui lähtepunkti. tegemist on väga ulatusliku ettevõtmisega, millega meie mõlemad komisjonid tegelevad. me peame tuginema oma seni, seni tehtule selleks, et saada vajalikku toetust, et meil oleks tõesti väga selge parlamendi seisukoht, mida täiskogul väljendame. ja on äärmiselt oluline, et läbirääkimiste lõpuks on meil äh, järjekindel raport, mis on kooskõlas Pariisi kokkuleppega ning äh, selline raport, mida Euroopa Liit täielikult äh, toetab. ja seetõttu me tahame, et see raport oleks väga edukas ning äh, Theresa Griffini ja oma fraktsioonini sotsiaaldemokraatide nimel tahan öelda, et me oleme väga valmis üles näitama paindlikkust kõigi teiste fraktsioonide ja raportööride suhtes, et seda eesmärki saavutada. suurepärane, härra Sorinio. härra Tošenovski järgmisena. aitäh ütleb kõneleja ja jätkab tšehhi keeles. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööre suurepärase töö eest, mida nad on teinud, tahaksin tänada neid nende ettepanekute eest, mis on juba esitatud. loomulikult ei ole need ettepanekud sugugi lihtsad ja neid tuleb edasi arutada tahaksin rõhutada seda, mida härra Turmes juba ütles, on äärmiselt oluline, et majanduslikud näitajad on sellesse raportisse samuti kaasatud me ei saa e, esitada üksnes ideesid, ilma et me ei suuda neid majanduslikult põhjendada. E, meil on vaja ka mingit ettekujutust, kuidas need mõjutavad erinevate liikmesriikide majandust. mina kindlasti ühinen kolleeg Gunnar Hökmarki ja teistega e, ning ütlen, et on tõepoolest väga oluline, et liikmesriigid oleksid äh, motiveeritud, et see raport neid motiveeriks. see asi ei tohiks neile olla ainult halduskoormaks, ainult äh, linnukeste tegemiseks vajalikesse kastidesse või tabelite täitmiseks. liikmesriigid peavad olema motiveeritud Nad peavad nägema seda kui ideed tulevikku ja tahaksin toetada seda, mida kolleeg just ütles äärmiselt oluline on, et liikmesriigid saaksid langetada paindlikke otsuseid, et neil oleks ähm, teatud äh, äh, mänguruum, sellepärast et ähm, liikmesriikides on tingimused erinevad. Äh, mõnedes on jah, tuuletingimused suurepärased, mõnedes sisemaa liikmesriikides on aga olukord täiesti teistsugune ja seetõttu on ka väga oluline kõnelda regionaalsest koostööst. selline koostöö tegelikult juba toimib, sellepärast et muutused energeetika vallas on juba käimas, need on tohutu suured ja väga palju on juba muutunud ülekandesüsteemide vallas ja liikmesriikide vahelise energiavahetuse vallas me peaksime hoolitsema selle eest, et me ei looks liigset äh, administratiivset kontrollimehhanismi, sest see üksnes suurendaks ähm, halduskoormust. me peaksime kõrvaldama vabandust, me peaksime keskenduma just nimelt teadusuuringutele, inimeste motiveerimisele. äärmiselt oluline on, et inimesed saaksid aru, et on mõistlik kasutada odavamat energiat ei saa lihtsalt äh, leppida, et äh, võimud ütlevad, et me peame ühe koma viie protsendi eesmärgi saavutama. inimestele ei saa ette kirjutada asju, et äh, ei saa ette kirjutada, et tuleb ühe koma viie protsendine eesmärk saavutada Äh, niimoodi äh, seda ei tehta, võib-olla on neli koma viis protsenti, äh, paari aasta pärast on hoopis see protsent ja, ja ma tõesti loodan, et me suudame leida mõistliku lahenduse. aitäh ja aitäh ja härra Puusek. Puusek võtab nüüd juhtimise üle, aitäh, Adina, et juhatasite koosoleku esimest poolt. tuhat viissada muudatusettepanekut, jah, kõik parlamendisaadikud ITRE komisjonist, ENVI komisjonist olid tõesti väga aktiivsed ja meie raportööri ootab ees tõesti väga suur töö, tõenäoliselt viiskümmend kompromissmuudatusettepanekut või isegi rohkem. niisiis, kõik need muudatusettepanekud on meie ees ja nüüd anname sõna siis järgmistele variraportööridele aga mõned nendest on veel täiskogul ja jäävad hiljaks, nii et, et eh, see järjekord ei ole päris selline nagu tavaliselt. ning eh, järgmiste variraportööride hulgas on meil nüüd siis EFTD eh, e esindaja härra Tamburano, palun. Grazie, presidente, grazie pre suur tänu, esimees. energialiidu juhtimine on tohutu projekt, me kõik teame, et meie eesmärgid on väga ambitsioonikad. energeetika on aluseks äh, kliimamuutustega seonduvale sageli äh, kujutleme, me oleme näinud pilte, milliseid kahjusid ka on kaasnenud orkaanidega Texases, Floridas, kuid on ka vähem tuntud äh, Sierra Leone, Bangladesh, sellised juhtumid, nad ei ole uudistes alati esimesel lehel. Itaalias, Toskaanas me näeme igal aastal üleujutusi. minu naaber näiteks, tema, tema kelder täielikult äh, ujutati üle isegi vastsündinud juba on harjunud selle olukorraga, üleujutused on osa tavaelust. Euroopa Liit peab olema taastuvenergia esirinnas ja energiajuhtimise esirinnas. me peame kinni pidama Pariisi kliimakokkuleppest. me ei saa ju tagasi vändata maailma tasandil on üks äh, liider, kes soovib tagasi minna, kuid me ei taha temaga koos liikuda. päris patt on ambitsiooni puutumine. puhta energia pakett on sellega samuti seotud. paljud kõnelejad. me räägime neljakümnest protsendist taastuvenergia määrast viiekümnest protsendist, äh, energiatõhususe osas nelikümmend viis protsenti, taastuvenergia osas, mõned ütlevad, sellest ei piisa, mõned ütlevad, seda on liiga palju. hetkel näeme me aga ajaloolist äh, olukorda, kõik on väga mustvalge. ka täna äh, on see endiselt nii, kõik on mustvalge uued asjad on toimumas majanduses peame endale aru andma, et tuleb seda raha ära kasutada, mis meie käsutuses on. on inimesi, kes kannatavad äh, põllumajandussektoris näiteks, kuid mitte ainult. mida me oma lastele toiduks pakume, see on oluline. sinna jõuame lõpuks välja. kliimastabiilsus on asi, mille eest me peame võtma endale vastutuse ning me peame raportööride ambitsioone toetama. peame selle asjaga tõeliselt tegelema. asja juures Energialiidu juhtimisega kaasneb sotsiaalne mõõde. keskendutakse väga palju turule, kuid turg ei suuda alati ennast reguleerida ega majandust ega poliitikat tervel mandril. suur tänu! suur tänu, hea kolleeg, teie sõnavõtu eest. järgmine variraportöör esindab ENF-i. ja sõna saab kolleeg Mirei Tornanu. tänan, esimees on väga hea, et ühest küljest me soovime vähendada oma jalajälge keskkonnas ja teiseks küljest tagada energiavarustuskindlus, kuid energialiit, mille eesmärgiks, eesmärgid on siduvad kõikide liikmesriikide jaoks, see ei õigusta end, arvestades Euroopa Liidu pädevusvaldkondi. tuletaksin meelde, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule liikmesriigid määratlevad ise oma energiabuketi Euroopa Liidul seega puudub pädevus selleks, et neile peale sundida energia üleminekut. selline üleminek muuseas äh, võiks äh, endaga kaasa tuua katastroofilised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed paljudes piirkondades Euroopas, mis sõltuvad endiselt fossiilsetest kütustest ja nende piirkondade jaoks komisjon ei ole ette näinud ühtegi ümbersuunamisplaani. komisjon ei ole leidnud ka lahendusi, pikaajalisi lahendusi energiavarustuskindluse jaoks, mis on hetkel jäänud vagaks sooviks, seepärast Nabucco torujuhe, mis peaks vähendama meie sõltuvust Vene impordist, äh, tegelikult äh, nurjus täielikult. kuidas nendes tingimustes siis äh, anda vabad käed Euroopa Liidule selleks, et ehitaks üles energialiidu, mille kontuurid ja tagajärjed on nii ähmased tuleb äh, kinni pidada liikmesriikide pädevusest, nii nagu see on kirjas ka lepingutes. suur tänu! suur tänu, proua! ja järgmisena saab sõna härra Gerbrandi, kes ilmselt jääb paar minutit hiljaks. mõned teised kolleegid tulevad hiljem. Läheme siis muude kõnelejate juurde, proua Krustet Euh, tänan, härra esimees. paljud kolleegid on ju, sõna, paljud äh, asjad on juba ära öeldud kolleegide pool juhtimise osas, aga ütleksin, et see on tõesti keskne õigusakt nüüd praegu, millega me tegeleme, see ühendab need teised õigusaktid kõik ühtseks tervikuks. ja siiski peab tegemist olema üldise raamistikuga, sest äh, peab jääma teatud paindlikkus liikmesriikidele minu pikaajaline kogemus Euroopa Parlamendis näitab, et direktiivid, mis on liiga nõudlikud liikmesriikide suhtes, kokkuvõttes toovad tulemuseks, et mitte midagi ei tehta. meil on aga Pariisi kokkulepe, millest tuleb tingimata kinni pidada ja selle kohustustest, kuid oluline on, et iga liikmesriik saaks piisavalt paindlikult tegutseda selleks, et kinni pidada Pariisi kokkuleppest. liikmesriigid seega esitavad oma trajektoorid tehnoloogiasektorite kaupa, ehkki nad siis valivad tööstussektorid, mida nad kavatsevad eelistada, arvestades oma riigi eripära. sest energiaprobleemid ei ole samad igas liikmesriigis ja liikmesriikidel on vabadus valida oma energiasegu mulle tundub, et olen, on hea mõte see, kui riiklik, riiklikes kavades analüüsitakse ka, millised on riiklike meetmete järelmid, näiteks äh, süsiniku hinna osas. see on väga oluline selleks, et toetada investeeringuid ja tekitada suurem selgus hindade osas jah, pidagem kinni Pariisi kokkuleppest, kui jätkem paindlikkus liikmesriikidele, muidugi samas nõudes seda, et liikmesriigid võtaksid õigeid otsuseid vastu ja et neid otsuseid analüüsitakse, aitäh uh,. Thank you very much, madam. suur tänu. ja nüüd proua Pilede Kastilja-Pero. suur tänu, esimees ka samuti kõnelen lühidalt, minu eelkõnelejad on palju juba ära öelnud, on mõned aspektid nagu paindlikkus, millest korduvalt räägiti. paljud meist on seisukohal, et tegemist peab olema üldise raamistikuga, mis tagab paindlikkuse. rääkides artiklist neli, arvestades, et eesmärgiks on kasvuhoonegaase vähendada, on vajalik olla tegutseda tõhusalt ja iga liikmesriik peab suutma käegakatsutavaid ja paindlikke jõupingutusi samas teha, millel on suurim potentsiaal, arvestades, millel on, seda, millel on suurim potentsiaal igas liikmesriigis. Äh, plaanid peavad arvestama sellega, et iga, et igal riigil peavad olema spetsiifilised tehnoloogiapõhised plaanid. ja veel üks aspekt, mis on seotud energiaturuga et kaksteist kahekümne kaheksast liikmesriigist ei ole saavutanud kümneprotsendilist äh, elektrivõrkude ühenduvust ja seega ühtne energiaturg on puhas õhuloss sellisel juhul. esitatud minu poolt äh, ja palju ja teiste poolt muudatusettepanekuid, mis on seotud just äh, ühilduvusega. me peame välja töötama lahendused, mis oleks ühistes huvides, mis tagaks äh, ühendused energiavõrkude vahel. ja peame uurima, kuidas ka komisjon saaks selle hindamiskriteeriumina sisse viia riiklike plaanide hindamisel ning nendel riikidel, kus puuduvad piisavad ühendused, peavad nad tegelema taastuv energiaga ühenduvuse valguses ja mõtlema täiendavatele kuludele, kuludele, mis kaasnevad just sellest, et ühendused puuduvad. suur tänu. ja järgmisena Jaago. Thank you, chair. suur tänu, esimees. saan äh, samuti toetada kolleegide sõnavõtte mitmeski mõttes. tahaksin omalt poolt aga teha kaks märkust tuletaksin kõigepealt meelde, milline tulemus oli neljapäevasel hääletusel, ENVI komisjonil olulisel häälel, hääletusel energiatõususe direktiivi läbivaatamine. ENVis lep-, lepiti kokku ja toetati väga ambitsioonikat arvamust, mis puudutas siis energiatõususe direktiivi kaks ja lepiti, leppisime kokku toetada neljakümne protsendi eesmärgi aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja mul on väga hea meel, et see hääletuse tulemus oli selline, aga selleks, et need ambitsioonid saaks reaalsuseks, selleks on vaja meil tõelist, tugevat juhtimist, selleks, et saavutada need eesmärgid, mis meil on konkreetsete eesmärkidena kirjas energia, puhta energia paketis. seega jõulist juhtimist on tingimata vaja selleks, et meie hääletus saaks ka tõelisuseks, nagu näiteks energiatõhususe direktiivi osas aga samuti taastuvenergia osas ja muude puhta energia teemade osas. teiseks, keskenduda tuleks äh, sellele, et meil oleks äh, odava energiakuluga elamispinnad. eriti tähtis on artikkel neli, üheksateist ja kakskümmend üheksa. selleks, et saavutada süsteem, kus me tõesti toetame kõige haavatavamaid ähm, majapidamisi Euroopas ja selleks, et nad tuleksid välja energiavaesusest ja ma sooviksin näha tugevat, tugevaid artikleid äh, üheksateist ja kakskümmend üheksa. meil on ligi sada miljonit eurooplast, kes elavad energiavaesuses. me peame siin, ka selles on äh, energia juhtim-, energiaturu juhtimisel väga oluline roll. Uh, hea kolleeg, suur tänu. järgmine kõneleja on härra Korbin Mikke. Eh, suur tänu, härra esimees. kuulasin lugupeetud äh, roheliste esindajaid, kes võitlevad äh, kliima soojenemisega Neile meeldib valetada, võltsida tulemusi ja rääkida ebatõtt. see on rohkem psühhiaatrite tegevusmaa tunduks, aga päris nii see ei ole. Euroopa Liit, teda juhivad inimesed, kellel on äh, selged poliitilised ambitsioonid, nad on äh, neid aastaid tagasi juba sõnastanud nullprotsendiline majanduskasv näiteks ja kogu selle tegevuse eesmärk on viia nullprotsendilise majanduskasvuni. kõik need äh, võltsid tulemused äh, teenivad seda eesmärki. suur tänu, palu, paluksin proua Konechnal nüüd sõna võtta. tegemist on variraportööriga, kes esindab kuue fraktsiooni. Te olete siin, proua, siis palun Teil on sõna variraportöörina. suur tänu, ma vabandan, et ma hilinesin. täiskogul oli oluline arutelu. ja see on ka tihedalt seotud meie siinse aruteluga, nii et ma vabandan veel kord, et ma jõudsin kohale hilja. meie ühiskohtumisel juunis väljendasime soovi, et Energialiidu raportit arutataks laialdaselt ja täna loodetavasti enne, kui me hääletuseni jõuame novembris, saab meilgi olema laialdane arutelu, pakett, mille pealkiri juba ütleb, et see peaks puudutama kõiki. ma arvan, et siin me peaksime tegelema ka kulutõhususe meetmetega kui, mis ei tööta iseendale vastu, ei ole tõhus ja seepärast äh, nad ei saa olla õiged. kui kattuvad üksikud poliitikad, siis me oleme vastutavad selle eest. me räägime pidevalt äh, Euroopa Liidu ETS-ist, kuid kes üldse räägib sellest muudatusettepanekutes, mul on väga hea meel, et mõned on, meist on seda teinud. näiteks kolleegid Pepper ja Pirkumann Äh, kattuvuste probleemi lahendamisest räägivad ka nemad. ma arvan, et me peame selgelt määratlema, kes vastutab heitkoguste eest ja, ja Euroopa Liit peab samu-, Euroopa Komisjon peab samuti oma vastutust kandma. peame arutama, kuidas probleemidele läheneda. on väga vähe ambitsioonikaid muudatusettepanekuid nende tuhande viiesaja seas. ka nõukogu peab olema teadlik sellest olulisest arutelust, sest need arutelud on alles algamas. me soovitame, soovime saavutada kokkuleppe. meie fraktsioon ei olnud eriti entusiastlik, lugedes härra Pepperi raportit. Need, kes selle poolt hääletasid, peavad silmas pidama, et see raport tähendab seda, et energiatõhususe ettepanekud sellisel kujul viivad kaasa äh, ette heitkoguste vähendamiseni ja aitavad äh, energiatõhusust äh, tõsta Euroopa Liidus. mõtleme sellele, et lõppeesmärgiks on siiski vähendada CO kahe heiteid. sellisel juhul heited vähenevad. süsinikust vabastamine ei saa olla tõhus ja eurooplased tulemusena kannatavad. peame harmoneerima äh, poliitikaid liikmesriikide vahel ning peame üritama ka meetmeid ühtlustada selleks, et saavutada süsinikust vabastamise ühisene eesmärk. liikmesriikide eesmärgid tuleb samuti ühtlustada ja tuleb kinni pidada kokku lepitud eesmärkidest. kolleeg Peter Liise. kolleeg Peter Liise. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich muss mich Suur tänu teile. esimees, mul on väga kahju, et saastekvootidega kauplemise äh, süsteem lennuliikluses oli praegu just täiskogul arutusel ja sellepärast ei saanud ma kohe algusest peale siin olla. praegu täiskogu debatt ja meie tänane siinse saali debatt äh, näitab tegelikult äh, kliimakokkulepet, mis Pariisis äh, sõlmiti ja et see on meie esiplaanil paraku kliimamuutused on igapäevaseks praktikaks muutunud, igasugust halba ilma ei saa muidugi kliimamuutuste süüks ajada, aga Äh, kui me näeme praegu äh, Kariibi mere piirkonnas ning Lõuna-Aasias äh, toimuvat kliimamuut-, kliimanähtused, mis on tihedamad, mis on rängemad kui varem, siis me näeme ikkagi tendentse väga selgelt. meil on vaja Äh, süsiniku heitkogused vähendada, ma arvan, et me saame ka seda ja ma arvan, et äh, elektrienergiasektoris läheme me kiirema sammuga edasi kui teistes sektorites, aga minu fraktsiooni jaoks on igal juhul oluline see, et see oleks äh, tehnoloogia neutraalselt läbi viidud ja avatud protsess. pikaajaline eesmärk, mis komisjonilt on tehtud, tuleb saada täpsustatud ja ma arvan, et kaks tuhat viiskümmend aastaks ähm, elektrienergia dekarboniseerimine, aga seda äh, tehnoloogia neutraalselt ja avatuna. Äh, G7 juba arutas tegelikult ka seda, et äh, kui me räägime kaheksakümmend kui või üheksakümmend viis protsenti tööstusriikidest peaks seda eesmärki silmas pidama, see tähendab ka Euroopa Liidu liikmesriigid. siis taastuvate energiaallikate ja taastuvenergia üleüldine haldussüsteem, Javor juba viitas sellele, et et nelikümmend protsenti peaks olema energiatõhususe eesmärk, Rahvapartei hääletas selle vastu eelmisel nädalal, nelikümmend protsenti on asi, mille toetuseks me võime argumenteerida, aga äh, asi on äh, mm, sellisel moel praegu seatud üles, et see kindlasti ei juhtu ja taastuvenergiaallikate puhul me ei peaks mitte ainult rääkima siduvatest eh, liikmesriikide eesmärkidest, liikmesriigid sellega kaasa ei lähe, hoopis peaksime mõtlema, kuidas me Euroopa tasandi eesmärgid saavutame ilma siduvate liikmesriikide eesmärkidega. oma rahvus, oma muudatusettepanekutes olen ma järginud eh, Rahvapartei liini ja loodan, et me rakendame ikkagi seda, eh, mis on rakendatav ja mitte ei räägi siin lihtsalt umbluud millestki, mida kunagi ei juhtu, aitäh! teile. suur tänu, kolleeg, sõnavõtu eest. nüüd me paluksime komisjoni esindajal, proua Richardsil, võtta sõna. ta on DJ Energia direktor ja teil on sõna. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest kuulda teie tänaseid väga huvitavaid sõnavõtte. me imetleme äh, seda Euroopa Parlamendi tõu-, ka järjest kasvanud ambitsiooni, mida parlament on üles näidanud ja see on kindlasti positiivne aspekt. teisest küljest me leiame, et eesmärgid, mis on seotud konkreetsete valdkondadega, peaksid jääma sektoripõhisesse seadusandlusesse ning sidusus kogu paketi juures on väga tähtis aspekt, tuletaksin meelde, et eelmis-, eelmisel kohtumisel mõlemad komisjonid äh, koos nii teie kui proua Valean tuletasite meelde, kui tähtis on vaadata seda küsimust paketti tervikuna, kõiki neid õigusakte tervikliku paketina Te,. edasi, kogu pakett on täielikult energia üleminekuga, kliimamuutustega seotud, sellega kaasneb ka majanduskasv ja töökohtade arvu kasv. see ei ole nullkasvupoliitika kindlasti tahaksin seda just eriti rõhutada. edasi üldise märkusena veel, loodet-, meie soov oli väga kiiresti edasi liikuda ja saata kogu maailmale signaal, et me võtame tõsiselt oma Pariisis võetud kohustusi ja et me soovime edasi liik-, liikuda nii kiiresti kui võimalik. teisest küljest me muidugi äh, peame väga lugu teie kommentaaridest ja panustest nüüd mõned spetsiifilisemad aspektid. tegemist on valdkonnaga, kus juhtimisealasene regulatsioon peab kinni Euroopa Liidu Energialiidu eesmärkidest, eriti mis puudutab aasta kaks tuhat kolmkümmend energia kliimaeesmärke. me tahame kiiresti kokku leppida ka teiste paketi raportööridega. olen, juba rääkisin sidususest kogu paketi kui terviku osas me taaskord äh, anname endale aru, et äh, riikide trajektoorid on väga oluline teema. Teie ettepanek, et need on sidusad, siduvad, on väga ambitsioonikas ja huvi, huvipakkuv, seda tuleb muidugi öö, äh, otsustada öö, siseriiklike kavade esitamise projekt on samuti oluline ja see, et võimalik, see, et investeerijatele saadetaks varakult selged signaalid, mõned teist ka rääkisid turgudele invest-, investeerijatele signaalide saamisest, see on väga tähtis, arvestades ka dialoogi ja Pariisi kokkulepet. Äh, Euroopa Parlament kindlasti etendab olulist rolli kogu selle ettepaneku ambitsioonide edasiviimisel. hindame väga kõrgelt regionaalse koostöö ettepanekuid, see on meie jaoks eriliselt tähtis ainus äh, reservatsioon siinkohal oleks võib-olla see, et me ei tohiks liiga piiravad olla äh, regioonide määratlemisel, millised need peaksid olema. me teame, et äh, energiasektor on väga palju muutunud viimase kümne-viieteist aasta jooksul, mis on elektri jaoks üks regioon, X võib-olla gaasi jaoks hoopis teine regioon seega siin peame olema piisavalt paindlikud selleks, et me piisavalt hea lahenduse leiame, et meid oleks siis liiga piiravad, ei piiraks piire või, või piirkondi liiga rangelt. kuid regionaalkoostööl on loomulikult äärmiselt tähtis ning liikmesriikide vahelised ühendused on loomulikult väga tähtsad ja energia ühtne turg ning äh, kaubanduse edendamine riikidega väljaspool Euroopa Liitu Te olete esitanud äh, väga palju huvitavaid ja paljutõotavaid muudatusettepanekuid. Äh, ootame arutelu sel teemal. ja loomulikult peame arvestama ka arutelusid, mis toimuvad nõukogus. veel üks aspekt, mida mõned äh, siin mainisid ja mida ka meie väga oluliseks peame, on energiavaesus e, ja jõupingutused selle probleemiga tegelemisel tulevikus. kui lubate, siis kulutaksin veel paar hetke sest kolleeg äh, kliima peadirektoris pidi lahkuma, nii et mul on, minu käsutuses on tema märkused. ja võite nüüd kella, kella peatada, alustan uuesti. tal on märk, tal on siin mä, neid märkmeid päris palju ja mõnesid asju, mõned väga detailsed, aga iseäranis tahaksin rõhutada ühte aspekti mis on seotud pikaajalise strateegiaga Euroopa Liidu jaoks. kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgid, äh, mõning-, teie ka neid puudutate oma muudatusette-, ettepanekutes. see on ambitsioonikas, see on väga tore, kuid pisut vara on hetkel sellest rääkida ja juhtimise kontekstis leiame me selle määruse kontekstis kui me kombineerime poliitikaid ja meetmeid ETS-i ja energiatõhususe vahel ähm,, täheldasime teie muret mis on seotud ETS-i terviklikkusega, kuid turustabiilsuse reserv, mida tuleb rakendada aastast kaks tuhat üheksateist, toob juba kaasa suured muutused saastekvootide osas ja sellega on kaasatud ka majanduslikud faktorid ning aruandlustähtajad liikmesriikide selleks, et liikmesriikidel ei lasuks liiga suur halduskoormus, mis on tähtis energia osas siseriiklikes kavades, oleme mõned tähtajad muutnud karmimaks eh, juhtimismääruses võrreldes MMR-iga, kuid see on, selle eesmärgiks on see, et eh, liikmesriigid suudaksid koos töötada selles kontekstis. kolleeg on siia lisanud ka veel mõned märkused kliimamuutuste komitee kohta ning äh, si-, sidemed, mis on ESR-i ja LULUCF-i vahel, siin selle, nendest asjadest äh, ei räägitud, ma ei kuulnud, nii et võib-olla kirjalikult siis, pigem siis, kui me hakkame rääkima üksikutest muudatusettepanekutest. suur tänu märkuste eest, ütleb esimees. ja nüüd on aeg raportööridel sõna saada, mis tegelikult tähendab, et Claude Turmes saab sõna, sellepärast et proua Rivasi ei ole paraku siin. aga Claude, palun, teil on sõna. suur tänu. püüan vastata mõningatele, aga mitte kõikidele märkustele. Gunnar Höökmarkil on õigus, kui ta ütleb, et turud peavad mängima väga olulist rolli maailmas, kus meil on sadu tuhandeid taastuvaid energiaallikaid, ei ole meil ühtegi ametnikku, mida, kes suudaks seda kõike hallata. turg ikkagi teeb seda, aga teisest küljest, Gunnar, kui sina ütled, et taastuvenergia poliitika edulugu Rootsis põhenes roheliste sertifikaatide turul, siis see turg oli poliitika tegijate kunstlik moodustis, sina ja teised Rootsis tegid seda, nii et mingil hetkel on vaja leida eesmärk. ja saastekvootide turg on täpselt samamoodi kunstlik turg. ja ka energiatõhususe sertifikaadid on turg, mis on kunstlikult loodud, aga väga vajalik, nii nagu Rootsi rohelise energia sertifikaadid. nii et poliitikud, poliitika on see, mis paneb need turud paika ja me peaksime sellest aru saama, eesmärke on vaja teiseks, ärgem alahinnakem taristut. Teil võib olla äh, parim ja härra Kanjete selle nimel ka võitleb äh, elektrilise mobiilsuse kvoot, aga kui inimestel ei ole laadimisjaamasid, siis keegi ei osta elektriautot. Teil võib olla äh, täiesti avamere energiaturbiin, aga ei ole juhtmeid, mis energiat tooksid äh, maale. vaadake Saksamaad äh, või Hollandit või teisi riike, kaabel on olemas, siis korraldatakse hange, siis võetakse risk välja avaliku sektori poolt ja siis on ka investeeringud tulemas. nii et ärgem planeerigem asju niimoodi, nagu kommunismi ajal tehti vaid meil on vaja visiooni esiteks, kuhu minna ja sealt edasi äh, uudset taristut, uudset visiooni ja turgusid. teiseks. proua Deloe, väga õigesti äh, osutasite te ühele olulisele teemale. võrreldavus erinevate siseriiklike kavade vahel. Te ütlesite, et äh, peab olema võimalik kergesti kontrollida. aga kuidas te so saavutate seda aast plaane aastate, aastaks kaks tuhat viiskümmend, kui puuduvad kriteeriumid? kui üks riik saadab kaks ja pool lehekülge ja teine saadab sada viiskümmend lehekülge. minu muudatusettepanek koos IDRI ja teiste instituutide toel, mille ma koostasin, niisiis meie eesmärgiks ongi võrreldatus, et pool kilome-, pool lehekülge kriteeriume mitte üksikasjalikkus ei ole meie eesmärk, vaid just võrreldavus. ma arvan, et siin tuleb koos selle nimel võidelda. mis puudutab taastuvenergiat ja miinimumtrajektoori, mul on väga kahju, aga võib-olla peaks teile saatma kokkuvõtte sellest, mida nõukogus on tehtud, liikmesriigid on, on asunud toetama miinimumtrajektoori hetkel sest ka nendel teeb muret investeeringute kaitsmine. see, et riigid annavad hinnanguliselt ülevaate sellest, mida nad kavatsevad teha, ilma et me täpselt defineeriksime, et kui, kui riik ei täida oma nõudmisi, siis see ei toimi, liikmesriigid said sellest aru. nii et loodetavasti parlamendis me ei, ei hakka se seadma endale nüüd madalamaid eesmärke kui liikmesriigid. Teresa Griffin Teie võitlete kaasamise eest ja teil on ka õigus. on majandussektorid kindlasti, kes saavad lüüa sellest uuest olukorrast. meie pe peame lõpetama tööstusele selle sõnumi edastamise, et äh, söega on võimalik kuhu edasi minna. söel on lõpp peal, aga need, kes söega enam edasi ei tööta, ei ole mitte luusrite hulgas. me peame seisma ka selle eest, et Euroopa Komisjon järgmises Energialiidu dokumendis mitte ainult ei tule välja, pannes raha lauale, vaid tulles välja ka ideedega. söepõhiste regioonide ümberkorraldamine ei ole mitte ainult raha küsimus, vaid äh, vaja on õppida ka eelmistest kogemustest. ja vahel regioon, mis on teinud halba poliitikat, annab meile rohkem äh, õppimiseks ruumi ja võimalust kui need, kellel on läinud edukamalt. nii et äh, surve komisjonile, mitte ainult sellepärast, et lihtsam oleks söepõhistel regioonidel kasutada sütt, et see oleks soodsam, vaid et edasi saaks minna ka sellega, Äh, millised on tulevikuvisioonid, me oleme härra Eileri ja teistega rääkinud sellest, et meil on vaja selle idee ümber luua konsensust. ja loomulikult energiavaesus on äh, seotud ligipääsuga rahastamisele ja rahale, kui ma olen Äh, vaene, siis mul ei ole raha selleks, et osta äh, energiatõhusam külmkapp või et soojustada oma hoonet, nii et energiavaesus ja energiatõhususe investeeringud peavad olema kokku si seotud. härra Sorinio, jah, selge, Pariisi lepe on küsimus, küsimus on, kuidas Euroopa hakkab konkreetselt rakendama Pariisi kokkulepet ja Pariis käib viieaastaste tsüklitena ja seetõttu on samm-sammult vaja ka Euroopa poliitika tuua viieaastase tsükli peale üle. ma olen püüdnud teile ka juba eelmisel korral selgitada, et see suurendab ka investeeringute kindlust. Äh, kolleeg Tošnovski, jah, teil on õigus, küsimus on ka majanduslikus tõhususes, mis on praegusel hetkel Ida-Euroopa kõige suurem probleem. Te olete ka viidanud meile kaks probleemi kätte, üks on tuuleturbiinid Rumeenias, mis maksavad kümme kuni kaksteist kaalutud keskmist energia äh, kulu äh, samas kaksteist protsenti, nagu öeldud, Rumeenias ja kolm protsenti võrdlusena Saksamaal. mikspärast sellised vahed? minu arust on täiesti väljakannatamatu olukorraga tegemist ja ma tahan lahendust sellele ning äh, sellepärast ongi minu eesmärk teha ettepaneku Euroopa huviga Äh, energiaprojektid, äh, nii et äh, Kreekas või Poolas saaksime me täpselt samamoodi odavama kapitaliinvesteeringutega, aga siis Tšehhi näiteks ja Luksemburg. mina teen ettepaneku, et peaks olema näiteks päikeseenergia pakkujatele ning ka avamere tuuleparkide energiale neil äh, Äh, ligipääs parem. Äh, kui tuhat viissada megavatti toodavad sellised riigid nagu Holland ja äh, Taani ja Saksamaa, ning nad saaksid pakkuda siis eh, näiteks, kui Taani ise toodab kuuskümmend protsenti, võtab ise, siis pakkuda sealt edasi Tšehhile, Slovakkiale kümme protsenti vastavalt. või täpselt samamoodi suured päikesepaneelid eh, Kreekas või Hispaanias saaksid anda edasi oma salvestatud energiat Põhja-Euroopale. meil on vaja solidaarsust, solidaarsust Euroopa tasandil, aga see eeldab dialoogi poliitilisel tasandil ja sellepärast on minu ettepanek partnerlus just eh, riikide vahel Äh, üks väga suur probleem on äh, just see, et meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, aga usaldust on vaja, usaldus riikide vahel, mis on äh, Läänemere kaldal, aga usaldus võib olla Euroopas, võib olla võimaluseks siin proua Pilar ja lõpetan kohe, lubab kõneleja. esimees sekkub, ütleb, et sul on õnne, sellepärast et aega on meil palju, aga ma loodan, et tulevikus oled sa nõus sellega, et anname sulle ainult ühe minuti kõnevõimaluse? jaa, härra esimees, mul on ju aega, jätkab raportöör. proua Pilar, teen ettepaneku, et Hispaania, Portugal ja Itaalia on ka äh, lõpuks liitumas klubiga, kui te tahate, et olete rohkem ja paremini ühendunud Prantsusmaaga, siis teen ettepanekut. Hispaania, Portugal ja Itaalia on ka Lõuna-Euroopa ja Beneluxi ning Prantsusmaa, Austria energiaturu osa see on ainukene võimalus saada paremaid ühendusteid. ja sellega ma ka lõpetan, suur aitäh, head kolleegid, et olite kannatlikud ja kuulasite mu ära. Claude ütleb esimees, vabandust, et ma siin äh, takistasin sind, meil on kolmteist minutit aega veel, äh, kell ju näitab äh,. suur aitäh igal juhul, head kolleegid äh,, suurepärane teema, nagu teie väga hästi teate kogu puhta energiapaketi koordineerimine on absoluutselt vajalik, aga peamiselt on see ITRE komisjoni vastutusalas. meie peaksime aga väga hästi koostööd tegema sel konkreetsel teemal, tuhat viissada muudatusettepanekut, kompromissettepanekut, kõik meie ees laual, suur aitäh suurepärase koostöö eest ja nagu tavapäraselt, Claude pärast seda tema kõnet alati lahkub ja kohe sama harjumus äh, nagu ikka pole lihtne. ENVI komisjonis ei ole sellist liiget, ma olen täiesti veendunud selles. no vot siis, nii et raske lugu härra Turmas ütles, äh, Jesse, ma kuulasin ära kõik asjad, mida sa ütlesid. Äh, lisan siin veel ainult väga olulist asja minu poolt viimane sõnum. kakskümmend kaheksa november. hääletus sellesama raporti kohta pärastlõunasel ajal kell viis, kakskümmend kaheksa november käesoleval aastal. olge kõik kohal. ja hommikul ITRA komisjonis veel kaks olulist dokumenti. nii et ITRE teeb ka tähtsat tööd, aga ENVI ja ITRE koos hääletavad äh, kell viis. proua Alen, viimased sõnad. jah, tõesti, äh, loodetavasti ei aeta seda teemat väga keerukaks, äh, hoidkem selget pead ja ma arvan, et komisjonilt tulevad head ettepanekud, mõtleme selle peale ja loodan, et olete valmis kõik väga konstruktiivset tööd tegema, suur aitäh ja kena õhtut teile! aitäh teile, esimees Puusak!